taotlusi, ma räägin siis esmaspäevast, ei ole. nüüd liigume teisipäeva juurde ähm, fraktsioonidega ähm, kokkuleppel äh, on kuus Tuuda kodifikatsiooniraportit ähm, edasi lükatud, kas selle kohta on vastuväiteid? ei ole, siis äh, on olukord selline, et äh, need Duda raportid on siis äh, edasi lükatud järgnevatele täiskogudele. lugupeetud daamid ja härrad, ma olen väga paljudelt fraktsioonidelt saanud taotluse mis puudutab komisjoni tööprogrammi arutelu ja seda, et see, sellega peaks kaasnema resolutsioon Äh, fraktsioonid peavad nüüd omavahel kokku leppima, kes sõna võtab, äh, sest äh, Ähm, härra Lamberts, siin on äh, asi just selles, mida te püüdsite öelda ähm, härra Pitella ähm, võib-olla soovib sõna, äh, proua Zimmer ka, võib-olla soovib keegi selle vastu midagi öelda, äh, tundub, et see on õiglane ettepanek, härra Pitella, palun, teil on sõna. aitäh, nagu te ütlesite, meie fraktsioon on valmis toetama jaanuarikuu täiskogu päevakorda ja seal peab olema ka arutelu komisjoni tööprogrammi kohta selleks, et parlament kinnitaks oma prioriteedid ja meie sotsiaaldemokraatidena peame saa-, saama rääkida oma prioriteetidest, mis on võitlus maksudest kõrvalehoidmise kohta. ja Lamberts, bitte. ja härra Lamberts, te soovisite samal teemal sõna võtta, palun. no, ei, härra president, ma tahtsin lihtsalt öelda, et meil on vaja, et parlamendil oleks võimalus hääletada komisjoni tööprogrammi üle, tegemist on kõige olulisema sammuga. ma kuulsin, kuidas esimeeste konverentsil öeldakse, et arutame kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tööprogrammi, mis tähendab, et et äh, parlament võtab tööprogrammi kohta sõna poolteist aastat hiljem, kui see on vastu võetud, ma arvan, et see on naeruväärne ja ma arvan, et hiljemalt jaanuarikuus on sellel parlamendil siin vaja vastu võtta resolutsioon komisjoni tööprogrammi kohta, kui me tahame, et meie institutsioon eksisteeriks. jaa, väga hea. ja äh, härra Pidele ettepanek äh, puudutab jaanuari. ja mina tahaksin teada, kes Äh, soovib pooldada härra Pitella ettepanekut. Teie? ei, ei, kõigepealt ma pean sõna äh, andma kellelegi. Teie, proua Zimmer, tahate äh, sõna võtta härra Pitella ettepaneku poolt või tahate pooldada detsembrikuud? väga hea, siis kõigepealt ma küsin, kes soovib sõna võtta härra Pitella ettepaneku poolt? lugupeetud president, väga hea oleks seda arutelu pidada jaanuaris, see annaks äh, meile võimaluse ka seda küsimust homme käsitleda ning resolutsiooni ette valmistada. ma tahan, et tegemist ei oleks aga mingisuguse jõulupuuga. ma tean, et praegu ei ole õige hetk sellest rääkida, kuid seda ma igal juhul kardan, et meil on kümme kuni kakskümmend lehekülge Äh, täidetud prioriteetidega, kuid äh, poliitilist külge on siin vähe, sellepärast ma toetan härra Pitella seisukohta. härra Zaier, ma nüüd tahaksin teada, kas te tahate võtta sõna härra Pitella ettepaneku vastu? aitäh, president, tahaksin siiski jääda vana menetluse juurde, üks poolt, üks vastu ja ma ei tahaks kogu seda protseduuri väga keeruliseks ajada. komisjoni tööprogramm on väga tõsine ettevõtmine, eriti initsiatiivi al-, algatuse, initsiatiiviõiguse puudumise korral parlamendis ja meie enda töökava ei näe ette vastavat resolutsiooni, sest komisjon esimesel novembril alles asus tööle, nii et meil ei olnud äh, Hmm, seda võimalust, et meil on septembris resolutsioon ja nii edasi. kas äh, me tahame siin resolutsiooni, ma ei tea, me tahame eelkõige näha siin tööd ja mitte resolutsiooni jaanuaris tööprogrammi kohta, mis võetakse homme komisjonis vastu, nii et minu ettepanek on, et me ei koosta resolutsiooni, vaid hakkame tööle. kolleeg, Äh, kodukorra kohaselt äh, pean äh, ma siis menetlusi järgima, härra Pitale tegi ettepaneku jaanuariks ja siis pärast seda on mul ka ettepanek proua Zimmerilt tulemas, mis puudutab selle, seda nädalat. nüüd on mul erinevad ettepanekud ja nende alusel ma pean inimestele sõna andma, niisiis palun, proua Zimmer, teil on sõna praegu suur aitäh, lugupeetud president, ka selle selgituse eest. minu fraktsioon on viimastel päevadel pidevalt taotlenud, et selle arutelu, mis homme aset leiab komisjoni puhul lõpetaksime vastava resolutsiooniga ja põhjendus on järgmine, nimelt komisjonil on see aasta väga raske aasta, kõik fraktsioonid on avaldusega välja tulnud komisjoni kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tööprogrammi raskuspunktide kohta, kolmandaks ähm, on esimestel konverentsidel, konverentsil toimunud äh, Äh, arutelu Franz Timmermansiga ja seal me saime teada, äh, kuidas komisjoni esindajad reageerivad ja neljandaks äh, ei plaanita mitte ainult komisjoni poolt meetmetega välja tulla, millega järgneval aastal mm, tuleb tegeleda, vaid tegeletakse nii-öelda väga kuulsa killing list'iga ja ähm, mm, lisaks sellele Ähm, on siin sellised teemad nagu puhas õhk ja nii edasi, millega ei tohi, äh, mida ei tohi lihtsalt nii-öelda kalevi alla panna, see on väga oluline teema ja äh, sellega me tahame siis tegeleda. niisiis, suur aitäh, kes on proua Zimmeri ettepaneku poolt, kes tahab selle poolt sõna võtta? ja mul on vaja inimest, kes selle ettepaneku poolt sõna võtaks ja me ei äh, hääleta siin praegu Saksa menetlus kas keegi soovib nüüd selle vastu või selle poolt sõnavõttu, kes on poolt, palun? jah, muidugi, kui me tahame avaldada mõju sellele, mida komisjon teha kavatseb, siis peame võimalikult kiiresti tegutsema. sellepärast arvan, et kui me saame seda juba detsembris teha, siis peame seda detsembris tegema. kui me ei saa seda detsembris teha, siis teeme jaanuaris, kuid kui enamus toetab detsembris tegutsemist, siis teeme seda. hea küll, kes tahab selle ettepaneku vastusõna võtta? hea küll. Äh, seetõttu on äh, meil siis ettepanek äh, viia hääletus läbi sel nädalal, hääletame siis proua Zimmeri ettepanekut, kes on selle poolt? kes on selle vastu? kes on erapooletu, see on tagasi lükatud. ja nüüd äh, hääletame härra Pitella ettepanekut, kes on poolt? vastu? erapooletud see on vastu võetud. ja siis nüüd liigume edasi. hea küll. elektrooniline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kakssada kolmkümmend üks poolthäält, sada kakskümmend üks vastuhäält. ja liigume nüüd edasi kolmapäeva juurde. roheliste fraktsioon on äh, palunud äh, avaldust äh, välispoliitika kõrge esindaja poolt, mis puudutab mõttevabadust Türgis, see puudutab teemat, millest ma ka kõnelesin. kõigepealt on sõna proua Harmsil, kes on selle taotluse esitanud. austatud president, kõigepealt suur aitäh, et te sellel teemal ka kõnelesite ma usun, et äh, kõik, kes nädalavahetusel Türgist tulevaid sõnumeid jälgisid, ähm, neil jättis äh, süda lööke vahele, äh, kui me kuulsime seda, mis toimus ähm, seal ja ähm, juba enne Kiisi pargi sündmusi olid arengud pikalt olnud negatiivsed ja kriitilisi äh, ajakirjanikke oli vangi pandud ilma ähm, õiguspärase kohtupidamisega ja Gizi park äh, on näidanud meile, et Türgis on toimunud tagurlikud arengud ja meil on ülim aeg sellel teemal sõna võtta, me peame täna või vabandust, sel nädalal äh, seda teemat arutama ning jaanuaris äh, me peame välja tulema resolutsiooniga sellel teemal ja see on väga õige. suur aitäh ja härra Lehja Rikk saab sõna selle ettepaneku poolt. kõigepealt tahaksin tänada teid Äh, ähm, Türgi ähm, pressivabaduse kohta tehtud sõnavõtu eest, see on väga oluline meie instituudi poolt saadetud sõnum ja eile Türgis toimunu on täiesti vastuvõetamatu, sellepärast et kolmeteistkümnes linnas arreteeriti ajakirjanikke ja nüüd on äh, ka minu info kohaselt ähvardatud sada viitkümmet ajakirjanikku Türgis, eriti just tele- ja raadioajakirjanikke ning ka suurima päevalehe ajakirjanikke, seega me peame kindlasti vastu võtma kas resolutsiooni või meil on vaja kõrge esindaja deklaratsiooni, et see olukord võimalikult kiiresti lõpeks, aitäh! suur aitäh! kes tahaks selle vastusõna oota, härra Lamstorp? ja loomulikult ma ei taha selle vastu äh, olla, ma olen proua Harmsi ettepaneku poolt, aga härra äh, Riki ettepanek on sellel nädalal resolutsiooniga välja tulla, ma arvan, et proua ähm, Harmsi ettepanek äh, jaanuaris resolutsioon koostada on mõistlikum äh,. ja mm, et see, teie sõnavõtt oli ka väga osavasti tehtud, aga see ei puudutanud konkreetset küsimust. härra Messerschmidt, ma eeldan, et te tahate selle ettepaneku vastu sõna võtta? kas on siin kedagi, kes sooviks võtta sõna proua Harmsi ettepaneku vastu, vastu? ei, meil on vaja siin nii-öelda eraldi tegutsemist ja see, ma jõuan kohe selleni, kas keegi tahab selle vastusõna võtta, tundub, et keegi seda ei soovi teha ja seetõttu me hääletame kõigepealt seda, kas me üleüldse selle punkti päevakorda võtame või mitte, kes on selle poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? see on vastu võetud ja nüüd esitame küsimuse, kes tahab eh, selle eh, arutelu resolutsiooniga teha, kes on poolt, resolutsiooniga siis, kes on selle poolt? ma kordan veel kord ma püüan seda kõike selgitada. ja äh, arutelu on juba selge, kõrge esindaja peab äh, sellel nädalal äh, sellel teemal sõna võtma, nüüd on küsimus teile, kas te pärast seda tahate võtta vastu ka resolutsiooni. kes on resolutsiooni poolt, siis palun andke käega märku. kes on resolutsiooni vastu? ja sel nädalal, millal siis muul ajal, see ongi mm, praegune küsimus taheti resolutsiooni sel nädalal proua Harms, äh, teie tahtsite resolutsiooni kas sellel nädalal või jaanuaris, kuidas see oli? mina leian, et Euroopa Parlament äh, peab oma seisukoha välja ütlema võimalikult kiiresti, aga ma olen ka seisukohal, et Euroopa Parlament peaks äh, võimalikult otsustavalt oma arvamust avaldama ja seetõttu on mulle viimastel päevadel jäänud mulje, et me peaksime rahulikult ähm, maha pidama põhjaliku arutelu ja siis äh, jaanuaris hääletama. jaa äh, Teie sõnavõtust ei tulnud see nii selgelt välja, teie seisukoht siis, aga nüüd on kõik selge. Äh, niisiis, äh, sel nädalal me arutame seda teemat ja jaanuaris võtame vastu resolutsiooni. Äh, hääletanud selles osas, kes on jaanuarikuise resolutsiooni poolt, palun andke käega märku. kes on selle vastu? kes jääb erapooletuks? ja nüüd on asi selge. hea küll. ja resolutsioon siis jaanuaris. ECR-i fraktsioon on äh, palunud äh, seda, et ähm, neljapäevale lükataks Palestiina alane hääletus. härra Messerschmidt, teil on sõna, palun, sellel teemal. suur aitäh, lugupeetud president, jah, ma usun, et kõik on nõus, et see teema on väga delikaatne küsimus ja meil on vaja rohkem aega selleks, et resolutsiooni kompromiss läbi rääkida ja seetõttu ECR-i fraktsiooni nimel tahaksin ma teha ettepaneku, et me äh, Äh, lükkaksime tähtaja äh, kolmapäeval kella üheteistkümne, selleks et me saaksime hääletada neljapäeval sellel nädalal, aitäh. kes tahab härra Messerschmitti ettepaneku poolt sõna võtta? ettepaneku poolt siis, mitte keegi. kas keegi soovib härra Messerschmitti ettepaneku vastu sõna võtta, palun? already delayed the vote from one month from last month Äh, me olime valmis juba lükkama hääletust edasi kuu aega sellesse kuusse, meil on olnud täiesti piisavalt aega selleks, et äh, saavutada kokkulepe ühisresolutsiooni üle. seetõttu on kohane, et me jääksime selle ajakava juurde. me oleme kõik selles ajakavas töötanud ja me täiesti lükkame tagasi asjaolu, et ettepanek ütleb, et me peaksime seda neljapäeval hääletama. me peaksime hääletama kolmapäeval, nii nagu on ka päevakorras ette nähtud Ich lasse über den Antrag ähm, hääletame nüüd härra Messerschmidti ettepanek, mis, ettepanekut, mis puudutab äh, hääletuse edasilükkamist. kes on härra Messerschmidti ettepaneku poolt? kes on selle vastu? kes on erapooletu? tagasi lükatud. ja äh, sellega on siis äh, selle nädala tööplaan paika pandud ja liigume nüüd edasi äh, proua Juso Tsitesi soovituse juurde, mis puudutab ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni. proua äh, raportööri siin ei ole.